So, good afternoon. tere pärastlõunat ja tere tulemast meie ühiskohtumisele Arengukomisjoni ja Välisasjade Komisjoni ühiskoosolek. kõigepealt võtame vastu päevakorra, muudatusi mul välja pakkuda ei ole. ja kas me saame päevakorra siis kinnitada sellisel kujul? ma tänan. teine päevakorrapunkt, esimehe teadaanded. mul ei ole neid. ja edasi kolmas päevakorrapunkt ja see on põhjus, miks me siin kõik täna oleme, nimelt arvamuste vahetuseks härra Abdallah Hamdokiga, kes on Sudaani peaminister. kallid kolleegid, ma tahan teid kõiki tervitada siin meie ühiskohtumisel Arengukomisjoni ja Väliskomisjoni liikmete kohtumisel peaminister Abdallah Hamdokiga, Sudaani peaministriga jah, meil on väga palju liikmeid ja ma tean, et paljud ka jälgivad meid veebis, kus toimub voogedastus. ja peaminister eh, meie mõlema komisjoni nimel lubage tervitada teid südamest siin meie kojas. Teie kohalolek siin annab tunnistust sellest, et Sudaan on viimastel kuudel läbi teinud tähtsaid poliitilisi muutusi ja teie valitsuse sisseõnnistamine tähendab seda, et algab uus ajastu Sudaanis ja me tahame teiega arutada teie riigi tulevikku ning suhteid Euroopa Liiduga. ja nüüd ma annan sõnajärje üle Vitold Jan Vaštšikovskile, kes on Välisasjade Komisjoni aseesimees. ma tänan. ka mina tahan Sudaani peaministrit tervitada meie kohtumisel põhiseadusliku deklaratsiooni allkirjastamine neljandal augustil kaks tuhat üheksateist on Sudaani rahva edu, kes soovivad äh, rahu, stabiilsust ja heaolu ja me jagame seda soovi. Euroopa Parlament on tähelepanelikult jälginud üleminekuperioodi ja toetanud Sudaani jõupingutusi demokraatia teel see valitsus, mida te juhite, on etendanud väga tähtsat rolli selle eesmärgi saavutamisel ja õigusriigi põhimõtete kehtestamisel teie riigis. ja see tee nüüd edasi kindlasti ei osutu kergeks, aga on väga oluline Sudaani tulevikule see, et ülemineku institutsioonid jätkavad oma tööd ja oma ülesannete täitmist. Euroopa Liit on toetanud Sudaani ja teeb seda jätkuvalt Sudaani rahva hüved ma tänan. suur tänu. annan sõnajärje härra Topilele. suur tänu, härra Vašikovski. Euroopa Liit on täitnud oma kohustuse Sudaani rahva ees, vaatamata poliitilistele erimeelsustele, mis meil olid varasema valitsusega. ja me oleme üks Sudaani arengukoostöö humanitaarabi andjaid, üks suurimaid ja aastast kaks tuhat kuusteist sada kaheksakümmend kaheksa miljonit on Euroopa Liit eraldanud Euroopa Liidu Aafrika usaldusfondi ja tahame tegeleda destabiliseerimise põhjuste vastu võitlemisega, samuti sunniviisilise eh, maapagulase ja ebaseadusliku rände vastase võitlusega ja kokku aastast kaks tuhat üksteist on Euroopa Liit humanitaarabiks andnud nelisada kuuskümmend kolm miljonit eurot ja eriti toiduainetega aidanud varustada. humanitaarolukord on jätkuvalt väga raske, paljudes teie riigi piirkondades on miljoneid pagulasi inimesed on sunnitud olnud lahkuma oma kodukohast ja me tahame nüüd teiega arutada seda, kuidas olukorda parandada. Euroopa Liit on valmis humanitaartegevust Sudaanis suurendama ja on terve rida äh, teemasid, ähm, mis meile mõlemale huvi pakub, koostöö ja arenguküsimused, regionaalne integratsioon, kaubandus, kliimamuutuste vastane võitlus, julgeolek ja ränne. ja nüüd me tahame kuulda, kuidas te hindate, peaminister, olukorda teie riigis ja mida teie arvate Euroopa Liidu Sudaani suhetest. peaminister, palun, teil on sõna. Uh, suur tänu ja tere õhtust lugupeetud esimehed, lugupeetud kahe komisjoni liikmed, arengukomisjoni ja väliskomisjoni liikmed siin. mul on suur au teie ees siin täna esineda. olen üle, Sudaani üleminekuvalitsuse eh, peaminister ja alustuseks tahan väljendada tänu ja tunnustust Euroopa Liidule. Te olete kogu aeg toetanud Sudaani rahva võitlust, olete meid kogu aeg toetanud, kui meil oli diktatuuriperiood. ja e, me oleme tänu teile suutnud nüüd jõuda sellesse staadiumi, suur tänu kõige selle eest. ja ma kinnitan teile, et teie toetust on väga kõrgelt Sudaanis hinnatud. ja eh, tahan lühidalt jagada teiega eh, meie nägemust üleminekuvalitsuse prioriteetidest, räägin väljakutsetest ja samuti ootustest, mis meil on meie vahelistele suhetele. nii et lühidalt kõigest sellest. enne kui räägin prioriteetidest, lubage et ma jagan teiega seda nägemust äh, sündmustest, mis on toimunud Sudaanis viimasel seitsmel-kaheksal kuul. Te olete kindlasti jälginud, mis meil toimus. muutused on olnud väga sügavad ja hõlmanud kogu riiki. meie hiljutine ajalugu viimased kuuskümmend aastat on näinud väga paljusid üleminekuperioode. meie piirkonnas meil on kukutatud alates aastast kuuskümmend neli terve rida diktaatoreid ja nüüd viimati aastal kaks tuhat üheksateist, enne seda aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend viis. ja varem kõik toimus riigi keskosas ennekõike, aga seekord kogu riik on olnud hõlmatud. inimesed tulid meelt avaldama, need olid muljet avaldavad meeleavaldused põhjas, lõunas, idas ja läänes. ja pealinnas. aga eh, toimunud muutused on ka väga erilised ma olen kindel, et te jälgite seda, mis toimub kogu meie piirkonnas, kõikjal on kriis Liibüas, Kesk-Aafrikas, Jeemenis, Süürias, Somaalias, kui lihtsalt mõned ära nimetada. meie muutus oli väga rahumeelne. me ei lasknud ennast kallutada provokatsioonidele meil oli mittevägivaldne üleminek. teiseks, suuresti naised ja noored olid juhtivaks jõuks, naised olid selles revolutsiooniprotsessis esirinnas ja samas me olime ka väga tugevad, iga kord, kui me leidsime, et hakkab sumbuma protsess, siis ometi äh, me kogesime meie seda, et me oleme vastupanuvõimelisemad ja meil on suur toetus kogu rahva hulgas. nüüd ma tulen üleminekuperioodi prioriteetide juurde. pärast pikka ja väljakutseid esitavat protsessi on meil õnnestunud ülemineku tegevuskord kehtestada, meil on ministrite nõukogu, suveräänne nõukogu ja ka kohtusüsteemi juhtkond on paigas. ja tahame loota seda, et üleminekuperioodi suunas see meie loosung vabadus, rahu ja õiglus. ja need määravad ka kümme prioriteeti, mis meie üleminekul on. esiteks prioriteediks oli ennekõike peatada sõda ja üles ehitada kestev rahu. ja esimesest päevast peale me käivitasime selle protsessi. ja mitte juhuslik ei olnud see, et minu esimene eh, visiit väljaspool Khartoumi oli Lõuna-Sudaani Jubasse. Eh, me oleme ikkagi, leiame üks rahvas, aga kahes riigis nüüd. meil on suurepärased suhted Lõuna-Sudaaniga. Äh, jah, nende äh, sõltumatust ei tohi miski rikkuda. see oli Sudaani rahva äh, soov, kaheksakümmend protsenti soovis iseseisvust. aga meil on kaks tuhat kilomeetrit meie ühine piir ja väga palju on meil ühiskultuuris, ajaloos, meie saatus on olnud ühesugune aga juba see minek oli võimalus kohtuda ka äh, sealse juhtkonnaga. Äh, relvastatud rühmitused äh, andsid oma panuse nendesse muutustesse, mis toimusid, kui me suhtleme nendega, siis me ei suhtle nendega teistmoodi kui teistega. meilgi on väga palju ühist ja me arvame, et koostöö nendega võimaldab meil tõesti rahu saavutada ja me viimaste aastakümnete muredega oleme tegelenud, mis neil on olnud. juurdepääs humanitaarabile. väga palju on deklaratsioone tehtud, et peab olema juurdepääs piiriüleselt humanitaarabile juurdepääs tuleb võimaldada kõikjal me oleme ka praktilisi samme hakanud astuma, möödunud nädalal ma olin Darfuris ja käisin seal ümber paigutatud inimeste laagrites ja esimest korda meie rahvas nendes laagrites omas võimalust kohtuda keskusest, valitsusest pärit kõrge esindajaga. ja ma arvan, et see Äh, mulje, mille ma jätsin mõlemas laagris, on selline, et rahu on võimalik saavutada ja praegu on just õige aeg selleks. meie teine prioriteet on majanduskriisiga tegelemine ja majanduse taaselustamine. me oleme paranduseks saanud kolmkümmend aastat väljakutseid ja kriis on tähendanud seda, et hinnad on kasvanud tohutult, inflatsioon on enneolematult kõrge. valuutakriis. pangandussektor pea kokku kukkunud. nii et prioriteet on tegeleda majanduskriisiga, nende probleemidega ja seada riik õigele teele, elus taaselustada meie majandus. me oleme väga rikas riik, kui majandada ressursse hästi, siis on võimalik saavutada see ülejääk. ja seda me kavatseme saavutada. kolmas, eh, reformida riigi institutsioonid jällegi päranduseks saime me väga ränga pärandi. ja me üritame nüüd need ümber ehitada. neljas, tugev alusmüür selleks, et saaks toimuda õigusriik, aruandlus, kohustus, läbipaistvus, õiglus ja just õiglus seonduvalt rahuprotsessidega. me tahame käivitada protsessi, mis võimaldab meil jõuda selleni, et ohvrid leiavad, et tõesti õiglus on võitnud. edasi viies korruptsioonivastane võitlus ja varastatud varade tagasisaamine, miljardid dollarid varastati ja on kuhugi peidetud. see on midagi, mis me tahame tagasi nõuda ja tänu nendele vahenditele me saame tegeleda oma arenguvajaduste rahuldamisega. kuuendaks, õiglane ja tõesti <clears throat> välja teenitud äh, naiste osalus valitsusorganites. jah, äh, meie suveräänse nõukogu struktuurid, meil on üksteist liiget ja nende hulgas kaks naist ja üks neist on meie kopti vähemuse ridadest. see on väga väike vähemus, aga me leidsime, et ka selle teemaga tuleb tegeleda. me peame jah, mõtlema oma mitmekesisuse peale ja vähemustele meil on neli ministrit ministrite kabinetis ja minu kolleeg siin on sotsiaal- ja tööminister. ja kõige olulisem on see, et esimest korda ajaloos on meil ka ülemkohtunik riigis, kes on naine, nii et me üritame luua ka seadusandliku nõukogu, mis algab, alustab õige pea ja sinna me paneme ka kirja, et vähemasti nelikümmend protsenti seadusandjatest peavad olema naised. me arvame, et see on samm õiges suunas. me ei ole veel päris rahul, aga vähemasti suund on õige. on terve rida teisigi teemasid, mis aitavad meil naisi ja noori rohkem kaasata, ülikooli asepresidendid näiteks eh, te võite ette kujutada, milline mõju on naistudengile, kui ta näeb, et juhtkonnas on naised. meil on viis-kuus ülikooli erinevates paikades riigis, kus on juhtkonnas naised. paljud võivad öelda, et see on midagi ajutist, mis eh, seondub ainult toimunud revolutsiooniga, aga ma arvan, et me peame seda protsessi käigus hoidma ja mõtlema naiste parema esindatuse peale. kaheksas eesmärk. välispoliitika prioriteedid. välispoliitika peab olema tasakaalus, mittesekkumise poliitika, aga pikka aega varem eh, endine režiim oli täiesti valel teel meie välispoliitikas. edasi noorsugu tööhõive võimalused. Nendega tuleb tegeleda. me tahame luua sellise keskkonna, kus meie noortel on tulevik. et nad jääksid koju ja selle asemel, et ette võtta see väga ränk teekond üle Vahemere. et nad naaseksid ränne on meie jaoks arengu küsimus, me tahame teiega koostööd teha selles vallas ja nii me saame olukorda parandada, kui me loome tuleviku noorele põlvkonnale. kui me hoiame nad kodus ja toome tagasi koju. veel sotsiaalküsimused. tervishoid, haridus, inimressursside areng endine režiim kasutas ära kolm, seitsekümmend protsenti ähm, vahenditest mitte nendes valdkondades, väljaspool neid valdkondi, meie tahame nüüd prioriteete muuta ja tahame inimressursse arendada ja ma usun, te olete nõus minuga, et ükski riik ei saa areneda, kui ta ei tegele tõsiselt oma inimressurssidega, arenguküsimustega ja veel me tahame konstitutsioonilise konverentsi korraldada, mis võimaldab meil tegeleda juhtimisteemadega, arenguteemadega, identiteediteemadega ja ka valimised. valimistel saavad inimesed oma tahet väljendada ja valida selline, sellise valitsuse, kellele nad usaldavad juhtimise ja nüüd tulen väljakutsete juurde. ma ei taha siin mingit roosilist pilti maalida, et kõik on kena. et me oleme nüüd äh, kukutanud diktaatori ja kõik on hästi. ei, sugugi mitte, meil on palju väljakutseid. ma toon mõned lühidalt välja. kõige tähtsam on, et rahu oleks õigetel alustel. see on raske, mitte mitmed läbirääkimised toimuvad, on erinevad relvarühmitused, on väga palju osalisi siin, ka rahv-, väljaspoolt. aga on tulnud aeg, rahu tuleb saavutada. majanduslikud väljakutsed on samas ka tõeline väljakutse. jah, majandus on hulluks läinud nagu üks president ütles, ja kui me majandust õigetele alustele ei suuna, siis me nurjume. see puudutab ka võlakoormat. riigi institutsioonide restruktureerima avalikus sektoris ja julgeolekusektoris on samuti väga raske. ma olen kindel, et te jah, tegelete äh, selle teemal jälgimisega, mis puudutab riikide poolt spondeeritud terrorismi. meie riik on leidnud ennast terroristlike riikide nimekirjas USA poolt. jah, me mõistame, et varasemal ajal oli see õigustatud, miks Sudaan kuulus sellesse nimekirja, aga täna me oleme olukorras, kus me ei ole riik, kes toetab terrorismi kaugel sellest, me oleme rahumeelne moslemiriik ja ma arvan, et teiega koostöös, teie toetusel meil õnnestub veenda äh, USA administratsiooni meid sellest nimekirjast maha võtma. me töötame selle nimel ja ma usun, et õige pea meil õnnestub positiivne tulemus saavutada. see avab meie riigi investeeringutele. veel suur poliitiline väljakutse on üleminek ise, kuidas ootused täita. meie rahvas on kukutanud diktaatori ja nüüd on rahval väga suured-suured ootused ja see on väga raske need rahuldada, aga me tahame olla läbipaistvad, avatud ja tahame kaasata rahva. me teame, et see väljakutse on raske, kolmekümne aasta pärand tuleb ületada, aga ma usun, me tuleme üheskoos toime. kaasamine, esindatus. samuti ülemineku vundamendi loomine, demokraatia vundamendi rajamine ja nüüd ma tulen oma lühikeste märkuste viimase osa juurde. meie ootused mis meil on partneritele ja eriti Euroopa Liidule, nagu ma enne ütlesin. me hindame väga kõrgelt seda, et te toetate jätkuvalt meie võitlust. ja me tahame, et te saadaksite meid ka edasi ja me oleme näinud märke sellest ka öö, uuelt komisjonilt ja välisasjade nõukogult nii et me tahaksime strateegilisemat partnerlussuhet Euroopa Liiduga, abi aidata meil mobiliseerida rahu ja demokraatia jõud. millised on meie ootused lühidalt? me tahaksime, et ennekõike te toetaksite meie rahuläbirääkimisi nii poliitiliselt kui ka tehniliselt. Te toetaksite meie rahuprotsessi ja rahastaksite ka konfliktijärgset arengut. teiseks humanitaarressursside arengu ressursside suunamine meie prioriteetide täitmisele ja mul on hea meel, et komisjon täna hommikul lubas toetada täiendavate rahaliste vahenditega seda protsessi. me tahame, et, et te toetaksite meid, kui me taotleme, et meid võetaks maha riiklikult spondeeritud terroristlike riikide nimekirjast terrorismi spondeerivate riikide nimekirjast, samuti investeeringud, majanduspartnerlussuhted on meie jaoks olulised. pikka aega riik on olnud isoleeritud välisinvesteeringutest eelmise režiimi poliitika tõttu. me tahame, et Euroopa ettevõtted tuleksid meie juurde, seal meil on niivõrd palju võimalusi energia äh, rajatised, infrastruktuur, põllumajandus, kaevandussektor, naftaväljad. siin on väga suured võimalused. me tahaksime näha teie toetust ka eh, võimekuse tõstmisel, riiklike institutsioonide suutlikkuse suurendamisel ja lõpetuseks me tahame täielikku koostööd rahvusvahelise üldsusega ja tahame strateegilisi partnerlussuhteid ennekõike Euroopa Liiduga ja eh, tahaksime töötada teiega käsikäes nende probleemide lahendamisel. jah, Koidik on nüüd Sudaanis ja üheskoos me peaksime mõtlema strateegiliselt ja kui me saame äh, kõik õigestele alustele, siis on, ma arvan, ka see ülekandumine, positiivse ülekandumine meie riigist teistesse riikidesse tohutu võimalus, nii et suur tänu teile ja suur tänu, et andsite mulle võimaluse teie ees esineda uh,. suur aitäh, härra peaminister, selle tõepoolest väljakutseid uh, esitav, aga samas väga lootusrikka sissejuhatuse eest. nüüd ootab meid siis äh, mõttevahetus, äh, kõigepealt saavad sõna koordinaatorid, ähm, siis äh, Europarlamendi saadikud ja tegelikult ähm, on siis võimalik esitada küsimusi jah, meie peaministrile ja siis ta vastab neile. kõigepealt siis koordinaatorid ja kõigepealt härra Kaaler Euroopa Rahvaparteist suur aitäh ja tere tulemast, härra peaminister, meie parlamenti. on väga tore, et Sudaani uue valitsuse esindaja on siin. mina olen siin parlamendis liige olnud üle kahekümne aasta eh, ja olen siis meie parlamentaarse ühiskomitee liige olnud ja me oleme Sudaani teemadel korduvalt rääkinud viimastel aastatel ja üle aastate, aga paraku mitte siis teie toonaste riigi esindajatega ja ei ole me sel teemal väga palju äh, suhelnud ka teiste kolleegidega Aafrikast, nii et selles mõttes on äh, väga meeldiv, et äh, on tunda sellist uut vaimu ja uut hingamist, vähemalt loodetavasti meie ühistes suhetes. selge on see, et minevikku muuta ei saa, aga me saame kõik teha koostööd selle nimel, et tulevik oleks helgem mul on teile tegelikult palju küsimusi, aga eks ma pean ennast veidi piirama, sest et eks teised kolleegid tahavad ju ka sõna saada. Te rääkisite Darfurist. ja Darfuri temaatika on äh, juba mitmeid aastaid äh, meid huvitanud. tahaksingi siis teada, et mis on need äh, konkreetsed sammud, mis ka rahvusvaheliste humanitaarabi osutavate organisatsioonide ja ka Euroopa Liiduga äh, on äh, plaanis selleks, et äh, olukorda muuta, te rääkisite juba äh, siis ümberasustatud isikutest, kas on plaan nad tagasi asustada oma kodupaika ja mis on veel mingid sammud, mida saaks teha usalduse võitmiseks, lisaks sellele, et sinna tõesti koha peale minna. kuidas siis Hartumi keskvalitsuse vastu seda usaldust taastada? ja veel üks teema mis äh, mind huvitab, äh, on teie suhted Lõuna-Sudaaniga. siinkohal ma ei viita äh, siis juhtumitele seal, aga me teame, et nii Lõuna-Sudaani kui teie jaoks on nafta eksport äärmiselt oluline teema. naftat on eeskätt Lõuna-Sudaanis, aga nüüd need torujuhtmed ja taristu on Sudaanis. me lootsime, et mõlemad riigid saaksid naftaekspordist kasu lõigata, kui kõik äh, hästi läheb. kuidas siis äh, hetkel selles vallas olukord on, kas nafta eksport toimib ning kas äh, sellest tulev tulu jagatakse kahe riigi vahel? kas mõlemad riigid on selle küsimuse osas rahul? praegu minu küsimused siin peatuvad aitäh! nüüd äh, vaatan, kes järgmisena pidi sõna saama või järgmine kõneleja on hoopis lahkunud, nii et äh, härra Amtsen, härra äh, siis äh, sotsiaaldemokraadist. suur aitäh, härra peaminister! aitäh, et tulite siia, et äh, meid äh, äh harite veidi selles äh, küsimuses, mis teie riigis toimub äh,. ilmselgelt soovin teile palju edu teie ettevõtmistes, aga mul on tegelikult kaks küsimust, te väga põgusalt rääkisite riigirahanduse olukorrast. selge on see, et äh, võlakoorem on suur ja äh, on ka väga raske makse teil koguda, mis omakorda äh, jälle raskendab valitsusel avalike teenuste osutamist, mis on samas ju rahva esmane ootus valitsusele, nii et ehk saaksite veidi seletada mida tuleb veel ära teha selleks, et et eh, kord majja lüüa selles vallas. ja teine küsimus on täiesti teisest valdkonnast. nimelt eh, juba pikema perioodi jooksul on väljendatud muret eh, Niiluse vete jagamise teemadel, eriti sellisel ala, ajal, kui kui siis see Etioopia suur tammiprojekt äh, oli käimas, me oleme kuulnud viimasest ajast palju positiivset selles vallas, tahaksin lihtsalt teada, mis on teie seisukoht selles küsimuses, kui optimistlik te olete, kas te arvate, et äh, see küsimus lahendatakse äh, rahumeelselt niimoodi, et mingeid tõrkeid äh, ei teki ka poliitilisel tasemel kahe riigi vahel, aga mis mõju avaldab see ka majandusarengule? suur aitäh, Simo Sevitš ja sotsiaaldemokraatidest. suur aitäh! härra peaminister, mina olen äh, Poola endine peaminister ja ma ilmselt saan aru, kui palju on neid erinevaid raskusi, äh, mis, äh, millega peate vastamisi seisma ja kui palju isiklikke väljakutseid teid ootab. ma olen juba nelikümmend aastat jälginud arenguid teie riigis ja sellel on äh, isiklik põhjus, nimelt äh, nelikümmend aastat tagasi, kui ma Varssavi ülikoolis töötasin, siis oli mul suur au äh, olla sõbraks härra Maligal Pereiga, kes Varssavi ülikoolis oma doktorikraadi kaitses, ta on Sudaanist, nii et mul on isiklik huvi olnud viimase neljakümne aasta jooksul jälgida, mis Sudaanis toimub. ja kahekümne aasta jooksul nägin siis äh, diktatuuritegusid teie riigis. ma mõistan äh, täiesti teie prioriteetide hierarhiat, rahu, julgeolek, ka majandusareng ning äh, majanduskasvu tagamine. tõepoolest, te peate ju rahva põhivajadused suutma rahuldada, mis on arusaadav, aga teie nimekirjas oli kümnendal kohal demokraatia ma saan aru, kui keeruline on äh, rääkida demokraatia ülesehitamisest, teades, kui dramaatilised kogemused äh, teil selja taga on ja teie rahval. aga kas ma nüüd äh, eksin või on mul õigus, kui ma arvan, et kõik need suured projektid, mis diktatuuri kukutamisele viisid, olid ühest küljest motiveeritud jah, diktaatori kuritegudest, aga teisalt ikkagi ka sellest, et rahvas tahtis, et nende õigusi ja nende vabadust äh, austataks, et teie riik oleks tõepoolest demokraatlik süsteem. ja ehk oskaksite seletada natukene oma naaberriikide kogemustest, eeskätt Etioopia kogemusest, kui palju te seda saaksite järgida sest Etioopial ja Sudaanil on ju ka ühine raske ajalugu. ja nemad on saavutanud suurt edu oma poliitiliste süsteemide reformimisega ja lisaks on nad siis ju saavutanud rahu ühe suure naabriga. kas te leiate, et see on midagi sellist, mida saate eeskujuks võtta või mitte? aitäh! suur aitäh! kaks liiget veel ja siis äh, pöördun komisjoni ja äh, välisteenistuse poole. nüüd äh, ECR-i esindaja, palun. suur aitäh, härra peaminister. küsin teilt ühe keerulise küsimuse ja ma juba kujutan ette, et sellele on raske vastata, sest et me tahaks ju, et see olukord oleks teistsugune. ja võib-olla on ka teatud häbimõõde selle küsimusega seotud, aga äh, me peaksime ikkagi tõesti tundma häbi selle poolest, mis seisus on paljud naised ja tüdrukud eh, nii teie riigis kui minu eh, koduriigis. Sudaan on kahekümne üheksandal kohal eh, nende riikide nimistus, kus on palju lapspruute. Ehm, iga kolmas tüdruk sunnitakse abielluma. mina olen Burkina Fasost ja seal on olukord veel hullem. Lõuna-Sudaanis eh, on, eh, on eh, ka nii tüdrukud kui lapsed väga halbades oludes, näiteks hiljuti lugesin üht uudist, mille kohaselt üks tüdruk müüdi oksjonil kas kolmekümne lehma, kolme Toyota ja kümne tuhande dollari eest maha, selleks et temast saaks äh, kümnes äh, abikaasa oma mehele. ja samuti lugesin, et üks äh, tüdruk mõisteti surma sellest, et ta oma abikaasa surnuks pussitas. see tüdruk on, tundis ennast väga üksinda. ma saan aru, et see probleem puudutab iga kolmandat tüdrukut teie äh, riigis, mis tähendab, et äh, kahel riigist, kahel tüdrukul kolmest teie riigis oli sama võimalus ja on sama võimalus nagu minul, ehk et nende isad saadavad nad kooli ja nad saavad end tunda võrdsena, see on see viis, kuidas edasi liikuda. jah, osa inimesi ütleb, et äh, et majandus äh, on nii rumal, sellepärast et seal on nii vähe naisi selles osalemas paljud tüdrukud aga ei saa ju ka kooli minna teie riigis, nii et mis on need tegevused, mida teie valitsus kiiresti kohaldab selleks, et tagada, et naisi ja tüdrukuid kaitstaks sundabieludesse asumine pärast ja need, kes juba on sundabieludes, kuidas siis teie õigussüsteem saab neid aidata selle asemel, et jätta nad üksinda, kuniks nad peavad oma abikaasa surnuks pussitama ja kuidas teie valitsused toetab näiteks UNICEF-i ja teiste taoliste organisatsioonidega selleks, et aidata noori tüdrukuid, et nad saaksid äh, ligipääsu haridusele, et sellise äh, võimaluse. nagu ma ütlesin, siis äh, Burkina Fasos abiellub iga teine laps enne kaheksateistaastaseks saamist, tüdrukutest räägime siinkohal. minul aga vedas, sest et mind pandi kooli kas on võimalik, et äh, isad hakkavad ka Sudaanis oma tütardele mingit teistsugust äh, tulevikku äh, eeldama, kuidas neid aidata? härra Mandel, EPP. suur aitäh, mul on väga hea meel, et te olete siin Euroopa Parlamendis meie ees. tõeliselt suurepärane võimalus teiega arvamust, arvamusi vahetada ning pöörata pilgud samasse suunda. tahaksin lihtsalt kasutada juhust ning esitada teile üks küsimus, mis on teie äh, suhted Hiina ja Venemaaga? ja ehk oleksite äh, valmis äh, meiega jagama siseinfot, millised on Hiina ja Venemaa eesmärgid või õigemini, mida nad teile pakuvad selleks, et teie kauni riigiga niimoodi suhelda. suur aitäh ja nüüd annan sõna komisjonile ja välisteenistusele aga komisjonilt poolt ei ole vist kedagi siin, selge, siis eh, härra peaminister, sõna on taas teil. oi, vabandust, ma ei näinud teid. Sirinju, palun. suur aitäh. ma olin oma nime kirja pannud küll aga siis otsustasin, et ma ikkagi ei soovi sõna võtta. sest et äh, mulle tundus, et äh, ma ei saa päevakorralistel põhjustel äh, lõpuni siin koosolekul viibida ja ma ei soovinud peaministrit ebamugavasse olukorda siis seada, aga kuna ma siiski siin olen, siis kiire küsimus Te esitasite nimekirja, mis oli tõepoolest äh, väga ühtne, te rääkisite siin eesmärkidest oma riigi ülesehitamisel ja te tõite tõepoolest välja rahu, läbipaistvuse, heade juhtimistavade olulisuse, see, et inimestel oleks äh, valikuvabadus, te rääkisite ka sellest, kui oluline on äh, see, et institutsioonid liiguksid edasi sihipäraselt. aga mina olen siis Euroopa Liidu ja äh, Aafrika ja Kariibi mere piirkonna riikide parlamentaarse assamblee asepresident ja me oleme ähm, siis äh, ka teie riigi teema, äh, teie riigiga teinud koostööd nüüd aga esitasite te meile väljakutse, te rääkisite sellisest strateegilisest partnerlusest Euroopa Liidu ja Sudaani vahel. kui varasemalt me oleme regionaalset koostööd teinud, siis mulle praegu tundubki, et võib-olla see regionaalne koostöö oleks ikkagi eh, mõjuvõimsam, sest et seeläbi me saame eh, rahuteemadega tegeleda ja samas toetada teie institutsionaalseid arenguid Te muidugi olite väga selge ka oma esitluses. suur aitäh! nüüd annaksin sõna peaministrile uuesti. suur aitäh, härra esimees ja suur aitäh, lugupeetud parlamendiliikmed, nende küsimuste eest. esimene küsimus, mis puudutas äh, Darfuri ning äh, ümberasustatute saatust, kuidas usaldust ehitada ja milline on minu vaade sellele küsimusele. mis puudutab äh, rahuprotsessi, siis me oleme neli komiteed loonud. me oleme eraldanud sellised neli valdkonda teemapõhiselt. esiteks, mis puudutab majandus- ja sotsiaalarengut. teiseks õigusküsimused, ka äh, kohtute teemad, kolmandaks äh, poliitika, juhtimistavad, kõik muu, ning neljandaks äh, julgeoleku küsimused. meie peamine eesmärk on tegeleda konflikti sügavamate põhjustega, sest et seeläbi saame me luua alused kestvaks rahuks riigisisesed põgenikud, pagulased, need on kriisi sümptomid. aga meie peame tegelema selle kriisi põhjustega, mis sundis inimesed kodust lahkuma. endise režiimi ajal äh, rahuteemadega ei tegeldud. jah, toimusid küll kohtumised, aga asjaosas, osaliste isikute huvide peale ei mõeldud. aga nüüd ei ole meie eesmärgiks ainult kohapeal käia, vaid me tahame kuulata nende mõtteid ja tahame nendega arvamust vahetada. ja juba enne arvamuste vahetusi oleme siis oma külaskäikudega alustanud. selge on see, et see usalduse taastamine võtab kaua aega, aga võin teile kinnitada, et inimeste, äh, nende inimestega kohtudes äh, olid nende reaktsioonid ausalt öeldes väga äh, väga huvitavad, sest kui tagasi Hartumi jõudsime, siis oli selge, et, et toimunud on mingi muutus. rahu ei jää kestma, kui me nende inimeste arvamustega ei arvesta. aga me plaanime seda teha. nüüd suhted Lõuna-Sudaaniga, nafta küsimused ja muu taoline. jah, nafta äh, eksport on taas hoogustumas, äh, nafta liigub taas läbi torujuhtmete. ja me loodame, et äh, mitte ainult nafta küsimustes, aga aga muude kaubanduspunktide osas läbirääkimised jätkuvad, meil on kuus sellist kaubanduspunkti, mis äh, Lõuna-Sudaani läbivad ja, ja kaubandusküsimused äh, äh, saavad meile mõlemale kasuks olla. meievaheline piir on väga pikk ja kui ma käisin Lõuna-Sudaanis ja kohtusin äh, Salva Kiiriga, presidendiga ja tema kolleegidega, siis äh, leppisime kokku, et äh, on meie mõlema huvides, kui meie ühisest piirist saab rahu ja ühise õitsengu piir, mitte konflikti piir on väga äh, suur osa sellest piirist, mida me ei saa kunagi maha märkida ja see pole isegi vajalik, me võime jätta ilma piirirajatiseta piiri ja niimoodi saavad inimesed vabalt liikuda ühest riigist teise, see on meie eesmärk, me töötame selle nimel. siis oli üks küsimus, vist teine küsimus äh, maksude kohta. tegelikult on see väga oluline valdkond praegu on nii, et suudame koguda umbes kuus protsenti äh, kõigist maksudest äh, ja seda on ülivähe. niimoodi ei saa riiki üles ehitada, on väga palju maksudest kõrvalehiilimist ja väga paljud äh, ettevõtteid, mis on ka riigisektoriga seotud, aga nad ei maksa makse ja meie jaoks on väga oluline selles küsimuses viia sisse suur reform. finantsminister on, rahandusminister on juba vastava komisjoni loonud, kes hakkab äh, paika panema konkreetseid äh, suuniseid ja meetmeid, kuidas olukorda parandada ja kindlasti me siis rakendame neid meetmeid. nüüd Niilus äh, veed kas ma suhtun sellesse pessimistlikult või optimistlikult? mina olen äh, väga optimistlik selles küsimuses. tamm on Etioopia, Sudaani ja Nigeeria rahvale kõigile kasulik ja me kõik võidame sellest ja sellest saame kõik kasu lõigata. kindlasti te olete jälginud neid läbirääkimisi, mis meil eelmisel nädalal äh, toimusid Washingtonis äh, USA egiidi all me panime paika seal teekavas, mis äh, viib viieteistkümnenda jaanuarini ja see, selle alusel saame panna paika järgneva ajakava ja äh, korralduse, kuidas seda tammi hallata, ma leian, et äh, kõik osapooled soovivad jõuda sobiva kokkuleppeni, kuidas me kõik saaksime sellest tammist kasu lõigata siis oli siin äh, küsimus äh, vist Bulgaariast. Abdel Malik on tegelikult ka minu sõber. härra Ari. Teil on tõesti õigus. rahvas, kes tuli tuhandete, miljonite kaupa tänavatele, jah, nad tegid seda majanduslike raskuste tõttu, aga need loosungid, mida eelnevalt mainisin, siis esmalt oli küsimus ikkagi rahus, õigluses ja vabaduses. nii et vabadus, demokraatia, need on need võtmetähtsusega põhjused, miks inimesed tänavatele tulid. juba algusest peale, iseseisvuse algusaegadest alates on äh, Sudaanis äh, toimunud midagi, mida tahaksin teile siinkohal rõhutada. paljud inimesed arvavad, et on teistmoodi, aga kui rääkida Aafrikast, äh, jah, arvatakse, et äh, Ghana on esimene iseseisev riik Aafrikas, aga nii see ei ole. Ghana iseseisvus tuhande üheksasaja viiekümne seitsmendal aastal, aga Sudaan iseseisvus tuhande üheksasaja viiekümne kuuendal aastal ehk aasta varem. jah, võib-olla räägitakse siinkohal Sahara tagusest Aafrikast, äh, Sudaan on seal võib-olla piiri peal, aga see ei olegi see oluline küsimus. Sudaan on äh, väga ärgas ühiskond ka poliitilises mõttes ja iga kord, kui demokraatia taastatakse, siis poliitilised erakonnad näitavad, kui äh, vastupidavad nad on. aga rahvas on veelgi vastupidavam, kõik need mehed ja naised, noored. ja see on see, tänu millele need muutused ka jäävad püsima. Te kindlasti nõustute minuga, et äh, demokraatia ei ole lineaarne protsess. ja seda ei saa teooriast õppida. seda peab ise kogema. ja seda praktikasse rakendades peab vahepeal ka libastuma. aga meie tahame oma demokraatlikud institutsioonid paika saada, me teame, et see ei saa olema lihtne. tegu ei ole lineaarse protsessiga, see käib üles ja alla, aga ma arvan, et kõik need miljonid inimesed, kes tänavate tulid, nende juhtmõtteks oligi see, et me saaksime demokraatia ja õigusriigi head tavad, juhtimistavad äh, uuesti ellu rakendada. siis neljas küsimus. mis puudutas haridust, tüdrukuid ja tüdrukute võimalusi. ma olen teiega täiesti nõus selline olukord ei saa jätkuda. ja nagu ma juba ka mainisin, siis eh, me alustame oma teekonda juba õige jalaga. ning me liigume selles suunas, aga ma ei ole veel praeguse olukorraga rahul. me peame tegema ära veel rohkem. eriti eh, mis puudutab siis tüdrukute haridustemaatikat, haridustemaatikat ka laiemalt, aga just tüdrukute hariduse vallas tuleb rohkem ära teha. meil ei ole selle kohta mingeid äh, eksiarvamusi, me peame rohkem ära tegema. ja kuidas Euroopa Liit saab aidata? lihtsalt aidake, andke meile vastavaid vahendeid, eriti mis puudutavad äh, haridus- ja tervishoiusektorit ja siis võime teile kinnitada, et äh, prioriteetide sättimisel teeme teistmoodi kui eelnev režiim kes, kes seitsekümmend või kaheksakümmend protsenti suunas äh, julgeoleku küsimustesse, meie tahame seitsekümmend kuni kaheksakümmend protsenti suunata hoopis äh, haridusse ja siis äh, tervishoidu. ja niimoodi saame teha palju ära naiste diskrimineerimise vastases võitluses. nüüd suhted Hiina ja Venemaaga ma tean, et äh, viimase paarikümne aasta jooksul äh, on Hiina olnud Sudaani üheks suuremaks partneriks. ja kahtlemata on nad äh, meie naftaväljadel suureks tegijaks. Hiinaga on suureks probleemiks võlg, nimelt Sudaani võlg Hiina ees on umbes viiskümmend kuus miljardit ja me peame nendega selles küsimuses äh, kindlasti rääkima, aga meil on ka mitmeid ühisprojekte Sudaanis Hiinaga. mainisin oma varasemates märkustes, et äh, me oleme juba hakanud looma äh, uut välispoliitikat, mis juhindub Sudaani huvidest. ja me hoiame sellest järjekindlalt kinni me ei hakka hoiduma oluliste teemade tõstatamisest ükskõik mis riigiga. me peame meeles pidama, et see, mis Sudaanis toimus, tulenes inimestest ja me tahame, et meie kodanikud oleksid juhtrollis ja et meie huvid oleks esimesel kohal, see on meie eh, ühiste suhete suunajaks ja viimane küsimus. puudutas vist regionaalset partnerlust. jah, selge on see, et äh, kõik saab alguse ju kodust, me peame oma piirkonnas äh, olukorra kõigepealt äh, ära lahendama, kunagi olime paariariik, aga nüüd oleme äh, sellest staatusest äh, väljunud ja oleme loomas piirkonnas äh, teiste riikidega partnerlussuhteid. ja kui me niimoodi asjasse suhtume, siis me saame suhteid parandada ning äh, koos olla hääleks rahu nimel. me saame teha koostööd nii piirkondlikul tasandil, aga ka kaugemate aladega ja kahtlemata saab see olema heaks võimaluseks, kuidas teha koostööd kogu maailmaga ja Euroopa Liiduga praeguses äh, vastavas raamistikus. suur aitäh, härra esimees! suur tänu! ja nüüd kolleeg Vašakovski, palun. suur tänu, Helle Tobe, härra peaminister Hamdok ja meie kahe Euroopa Parlamendi komisjoni nimel suur tänu teile, et äh, tulid täna siia meie sekka, jagasite meiega teavet selle kohta, kuidas asjad Sudaanis praegu lähevad, millised on teie prioriteedid, plaanid, kuidas soovite oma riiki muuta, kuidas te saaksite jõuda demokraatlike lahendusteni oma koduriigis ja mind on valitud kristlikust riigist Euroopas ja mul on väga hea meel kuulda, et kopti kristlaste vähemused on samuti esindatud teie ametivõimudes. ma loodan, et see on meie koostöö uus algus ja et see koostöö muutub viljakamaks ja toob kasu nii Sudaani rahvale kui ka Euroopale. suur tänu taas kord, et tulite täna meie komisjoni suur tänu ja sellega lõpetame tänase koosoleku.